tere hommikust, daamid ja härrad. kas alustame tööd? meil on täna tööd päris palju. terve rida hääletusi. aitäh, et tulite õigel ajal. saame alustada, aga enne kui me asume hääletama, pean teid teavitama sellest, et paraku härra Omar G täna tulla ei saa ja sellepärast päevakorrapunkt kuusteist päevakorras lükatakse edasi ja arutame seda mõnel järgmisel koosolekul. see oli teadmiseks. ja komisjoni esindajatele, kas nad on kohal veel, mitte tema arvamus tuleb arutusele ühel detsembrikuisel koosolekul. nii et täna me punkti kuusteist ei aruta. ja nüüd läheme hääletuse juurde. esimene hääletus. piiriüleste õiguslike ja halduslike takistuste lahendamise mehhanism. see on üks neid õigusteemal, õigusloomelisi teemasid, mille eest meie vastutame. meie raportöör on härra Van Miltenburg, tutvustas oma raporti projekti viieteistkümnendal oktoobril. oli sada üheksateist muudatusettepanekut, üksteist kompromissmuudatusettepanekut, neile, nende üle pidasid läbirääkimised fraktsioonid ENVI komisjon koostas oma arvamuse ja tegid ka oma ettepanekud. enne hääletust annan sõna raportöörile ja siis Rahvapartei teavitas mind, et ka nende variraportöör soovib sõna. härra von Miltenburg, paari sõnaga. kõigepealt tahan tänada variraportööre väga konstruktiivse lähenemise eest, ma loodan ka, et Rahvapartei kokkuvõttes hääletab selle raporti poolt nüüd, kus meil on vabatahtlikkuse põhimõte, ootame siis ära, aga tahan tänada ka kõiki parlamendi talitusi, sekretäriaati, õigustalitus, EPRS, kõiki neid, kes olid kaasatud selle teema ettevalmistamisse, mis oli keeruline ka õiguslikust vaatenurgast. tänan väga, loodan, et härra Zeller on sama konstruktiivne nagu Rahvapartei oli esimesel variraportööride koosolekul aitäh ja härra Zeller uh,! aitäh, proua esinaine! veel kord äh, suur tänu härra von Miltenburgile ja teistele kaasraportööridele väga elavate arvamuste vahetuste eest. selle määruse üle. aga siin on üks punkt, mida härra Van Miltenburg juba mainis, ei suutnud me kokku leppida. nagu te algusest peate, algusest peale teate, siis ma olen siin parlamendis väga selle poolt olnud, et piiriülene koostöö peaks olema väga meie koostöö, töö keskmes. ühtekuuluvus, eriti piirialadel on väga oluline, see piiriülene koostöö on väga tähtis sageli ei tähenda piirid lihtsalt riigipiire, vaid ka äh, tähistavad erinevate õigussüsteemide piire. piirialade e, e, jaoks seega ei muuda see koostööd kõige lihtsamaks. seetõttu on piiriülene koostöö, e, kuna piiriülene koostöö on oluline, siis ka eile kuulsime, et on olemas ka Euroopa Äh, koostööd äh, lihtsustav instrument, äh, seitsekümmend kaheksa erinevat projekti on juba loodud selle all, teist, teiste koostöövormide puhul aga seda instrumenti kasutada ei saa. ning äh, aga äh, minu arvates on vastuvõetamatu olukord, et näiteks kahe naaberlinna vahelist bussiliini, mis on, mida, mida eristab piir, ei saa väga hästi korraldada, näiteks nagu Frankfurt am Oderi puhul on ka vastuvõetamatu, seetõttu ma tahaksin tänada Luksemburgi eesistujana, et nad tulid välja äh, Äh, algatusega, mis muudaks piirialade jaoks äh, koostöö lihtsamaks, vaatamata halduslikele ja õiguslikele erinevustele. nii et nad saaksid ise otsustada, millises vormis nad koostööd teha saavad, tahavad. me oleme saanud ka kirju kohapealt regioonidest kes, mis kardavad, et siin hakatakse rikkuma eh, liikmesriikide suveräänsust, minu arvates on see hirm põhjendamatu, keegi ei soovi suveräänsusesse sekkuda. siin on tõesti tegemist sellega, et me toetame eh, rohkem veel piiri, eh, Euroopa koostööd. kui me sellesse määrusesse kirjutame sisse ka vabatahtlikkuse liikmesriikide jaoks, siis paraku öö, toob see kaasa öö, nii arusaamatusi kui ka tülisid meie regioonides, piirialadel ning see hakkab pigem takistama koostööd, kui toetab seda, seetõttu sooviksin ma siia sisse kirjutada suurema öö, öö, õigusliku sidususe. et, et tõesti toetataks piiriülest koostööd, mida sealsed piirkonnad soovivad. seetõttu mis puudutab neid muudatusettepanekuid ja kompromisse, kus on sisse kirjutatud vabatahtlikkus, mina toetada ei saa ma, ja ma loodan, et äh, paljud kolleegid arvavad samamoodi nagu mina. aitäh, härra Zeller. see oli tõesti väga erandlik. me ei kavatse arutelu siin ala, alustada täna. meil on hääletusnimekiri ees ja keskendumegi sellele. lubage mul täna pisut aeglasemalt teha, sest meil on väga keerukad hääletused. ma ei kavatse kiirustada, aega meil on nii et võtame piisavalt aega hääletuseks. Oh, EPP, you have thirteen. rahvaparteil on kolmteist liiget ainult kaksteist aga saavad hääletada. nagu ikka, olete väga aktiivsed. He's, Mr Albrecht will be like an observer. Albrecht on vaatleja, selge, selge. väga tähtis tähelepanek. ja saamegi alustada. kompromiss viis. poolt. vastu. erapooletuid lubage kontrollida, et me näeksime, mis olukord ruumis on praegu. elektrooniline hääletus, kompromiss viis, hääletus on alanud. All right. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. suur tänu, kaheksateist poolt, üksteist vastu hästi. see on vastu võetud ja nüüd läheme muudatusettepaneku kuuskümmend kaks juurde. kes on poolt? ja vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromiss kuus. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse kes on poolt ja vastu, erapooletuid vastu võetud. kas te soovite kontrollida seda? kuuskümmend seitse elektroonne kontroll. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt? ja vastu? erapooletuid? vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd äh, plokina hääletus, terve rida muudatusettepanekuid, kes on poolt? vastu? erapooletuid, seda kontrollime elektrooniliselt. ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lähme edasi muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? tagasi lükatud? kas teil tundus, et tagasi lükatud, aga kontrollime siis, võib-olla ma eksisin. ütleb esinejana elektrooniline hääletus, kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. And the vote is closed. ja nüüd hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, aitäh kaheksakümmend üks, kes on poolt ja vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, poolt ja vastu, erapooletuid vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend viis ja üheksakümmend kuus, hääletame koos. kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd hääletame plokina. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist, sada ja neliteist koos, jah. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolm, ei, need olid koos, vabandust, sada kaks ja sada kolm olid koos. kordame palun hääletust, sada kaks ja sada kolm hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd neli muudatusettepanekut koos, sada seitse, sada kaheksa, sada üheksa ja sada kümme. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kaks muudatusettepanekut, sada üksteist ja sada kaksteist. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd neli muudatusettepanekut, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks muudatusettepanekut, sada neliteist ja sada viisteist. hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd NV üks põhjenduste kohta kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend. kas me kontrollime hästi? Envi üks, jah, see põhjenduspunkt kaks A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number kolmkümmend. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt. vastu? erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. NV kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kaks, põhjendus kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kompromiss kaks, elektrooniline hääletus, hääletus alanud. And the vote is closed Any.... hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kaks kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. elektrooniline hääletus viiskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. väga selgelt. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt ja vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud, kui soovite, kontrollime kompromiss neli, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend üks, kes on poolt ja vastu. erapooletuid aga kontrollime, kuuskümmend üks, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus ja see on alanud. And the vote is closed now. hääletus on lõppenud Haha. Uh, these are abstentions. These are abstentions, so the, the report is nii et see raport on vastu võetud. And now? ja nüüd? jah, palun jah, loomulikult ma jäin erapooletuks. Uh, nii et neliteist poolt, üks vastu ja viisteist erapooletut. mis tähendab, et see on vastu võetud, jah? vastu võetud. vabandust, ütleb esinaine. It is, it is adopted. I am sorry. But not a good hour for cross-border cooperation okei okay.. vastu võetud. nüüd järgmine hääle, nüüd peame mandaadi üle hääletama. palun hääletage mandaadi üle alustamaks institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, jällegi elektrooniline hääletus. see on nimeline hääletus ja palun, hääletus on alanud. And The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja meil on nüüd olemas ka läbirääkimiste mandaat. suur tänu. It was our first vote today. see oli tänane esimene hääletus, tänan kannatlikkuse eest ja vabandust vea pärast mille tegin. aga nüüd läheme edasi. Äh, hääletame arvamuse üle teemal InvestEU programmi loomine. raportööriks on proua Vestfal. tema tutvustas oma arvamust septembris. oli kakssada nelikümmend viis muudatusettepanekut ja saime kakskümmend üks kompromissi, mille üle fraktsioonid läbirääkimisi pidasid. vastutavad komisjonid on Paats ja Econ ja hääled ja kolmandal detsembril toimub ITRE hääletus. jah, teen lühidalt, ennem kui me läheme suure hääletuse juurde. ma juba ütlesin oma raporti tutvustamisel, et me soovime kustutada selle selle liikmesriikide osa ma soovisin selle koha pealt tänada Beatet ning Regi sekretäriaati, kes tõesti tegid väga palju tööd ära. E, igal pool vaadata seda, et member state compartment väljas on oli väga keeruline töö, seetõttu ma tahaksin teid tänada. mind väga huvitab, milline see lõpptulemus olema saab. minu jaoks on tegemist punase joonega, sest see tooks ette süsteemi suure muutuse. struktuuripoliitika on struktuuripoliitika, selleks ta peaks ka jääma. ning EFSI, eh, EFSile ei peaks meie regionaalpoliitikat ohvriks tooma. Thank you uh,. suur tänu. hakkame hääletama. eile juba rääkisime kaks või kolm korda sellest, et me ootame tänast hääletust, et me teaks, kuidas teiste teemadega edasi minna. alustame muudatusettepanek number kaksteist ja sada kakskümmend seitse on identsed. Need on kustutavad ettepanekud ja kes on poolt? vastu. see on hääletuse algus, sellepärast kontrollime. kaksteist ja kakskümmend seitse elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ühe hääle erinevusega. kui see on nüüd vastu võetud, siis järgmine on muudatusettepanek sada üheksa. kes on poolt? sada üheksa. vastu? erapooletuid ja kontrollime. sada üheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud tagasi lükatud. nüüd üksteist kas on üksteist? jah, on küll. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt? ja kes on vastu? erapooletuid? sama olukord vastu võetud. tahate kontrollida? elektrooniline hääletus, muudatusettepanek üksteist ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. hästi. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm. kes on poolt? ja kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist. kes on poolt? vastu erapooletuid kontrollime, kuusteist. elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sama fraktsioonide jaotus. Läheme edasi seitseteist. kes on poolt? ja vastu? erapooletuid tagasi lükatud. nagu eelminegi. kaheksateist, kes on poolt? vabandust. ja ühtlasi sada kuus neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt ja vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli ja seitsekümmend üks, kes on identsed, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada üksteist langeb ära, sellepärast et sada kakskümmend neli lükati tagasi. sama käib saja kaheteistkümne kohta ja nüüd hääletama sada nelikümmend kaheksa, kas on õige, jah? sada nelikümmend kaheksa on identne saja neljakümne üheksaga. hääletame. muudatusettepanek sada kaksteist on sama, mis üks, üks, üks. I don't. They are, they are not absolutely identical. Nad ei ole täpselt samad. nii et hääletame neid, peame neid hääletama eraldi. aga igal juhul nad langevad mõlemad ära. sellest lükkasime tagasi saja kahekümne nelja ei, ma olin üldse teisel leheküljel, vabandust. nüüd sada nelikümmend kaheksa ja sada nelikümmend üheksa, need on identsed ja hääletame koos. kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt? sada kakskümmend viis on tagasi lükatud ja hääletame viimast äh, täiendust. As of climate mainstreaming, kas kõik said aru, kus me oleme, jah? ja kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. One, two, six amendment in favor, against, abstentions rejected. Forty seven. muudatus nelikümmend seitse. We voted, so for. seda juba hääletasime, nelikümmend seitse nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa langeb ära. siis on järgmine sada kolmkümmend kaks või sada kakskümmend üheksa. Läheme otse kolmanda kompromissettepanekuni. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmisena kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime, sada viiskümmend neli. elektrooniline hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. nüüd äh, muudatus sada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, sada viiskümmend üheksa, sada kuuskümmend, hääletame neid koos, nad on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kuuskümmend kuus langeb ära, sest sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend viis langeb samuti ära ja sada kuuskümmend üheksa samuti langeb. ja jätkame. sada seitsekümmend neli langeb samuti ära. seitsekümmend, sada seitsekümmend seitse samuti ja sada seitsekümmend kaheksa on järgmine, mida hääletame. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime sada kaheksakümmend, elektrooniline hääletus algas. hääletamine lõppes tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksakümmend, sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud soovite kontrollida, sada üheksakümmend. elektrooniline hääletus on alanud. And the vote is hääletamine on lõppenud. vastu võetud. minu jaoks äh, oli see täiesti üllatav, palun tõstke siis käed kõrgemale. tõstke käsi õigeaegselt sest äh, tegin nüüd vea, vabandan, kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatus sada üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus sada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatus sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus langeb ära, üheksakümmend seitse samuti, kakssada seitseteist langeb ära, kaheksakümmend üks langeb samuti ära, üks, kolm, üks. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteise üheksa langeb ära, järgmisena kakssada viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime. kakssada viisteist. elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend langeb ära. hääletame ettepanekut sada üheksakümmend üheksa, kakssada koos, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jälle identsed kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend ülejäänud lang-, kolm langevad ära. järgmisena muudatusettepanek kakssada üks. muudatusettepanek kakssada üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kakssada kaks langeb ära, on mul õigus? ka kakssada kolm, kakssada neli. kas kakssada kolm hääletame? We have to vote two oh three. And two oh two. And two oh two kakssada kolm. mu nimekiri on väga kummaline, ütleb esinaine. kakssada kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus. kas see langeb ära, ei lange, hääletame kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse, kakssada kaheksa identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kakssada kümme ja kakssada üksteist on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et on tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? kakssada neliteist. esinejana vabandab kakssada kolmteist. elektrooniline hääletus algas. hääletamine lõppes vastu võetud. kindla häälte enamusega. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. identsed kakskümmend kuus, kakssada kakskümmend neli ja kakssada kakskümmend viis, kolm ettepanekut, kakskümmend kuus, kaks, kaks, neli, kaks, kaks, viis, kes on poolt? kes vastu? erapooletud. kontrollime elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist poolt, viisteist vastu. muudatus on tagasi lükatud mulle tundus, et äh, üks hääl on vähem, aga keegi ei hääletanud, tundub tagasi lükatud. kaks, kaks, kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse ja kakssada kakskümmend üheksa identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend langeb ära, kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend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 kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, ettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm langeb ära, seitsekümmend seitse langeb samuti ära, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa langeb ära, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kuus langeb ära kaheteistkümnenda tõttu, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? üheksakümmend seitse. elektrooniline hääletamine algas And the vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. peate mulle täna selle andeks andma võib-olla ma viin hääletust liiga kiiresti. ja selles on asi kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, identne saja kolme ja saja neljaga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõpphääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud arvamus on vastu võetud. palju õnne! proua Vestpaal, soovisite sõna ähm,? jah, vielen dank ähm.. aitäh selle hääletustulemuse eest. ega ma sellega päriselt ei arvestanud, aga pärast seda, kui võideti see oluline hääletus alguses, siis äh, oli see oodatud. suur tänu selle eest, et me, äh, suur tänu selle eest, et me siin komisjonis nüüd kinnitasime üle ka selle, et regionaalpoliitika tulevik on oluline. suur tänu, suur tänu toetuse eest hääletamise ajal. nüüd jätkame. järgmine hääletus täna ning me hääletame arvamust, mis puudutab liidu eelarve kaitsemist juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises. raportöör on härra Van Miltenburg, kes esitles meile arvamuse projekti kui ma ei eksi, oktoobris sada kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut esitati. on ka mitmeid kompromissettepanekuid, kas soovite sõna, härra Van Miltenburg um,? Yes, yeah, unfortunately jah, kahjuks on see väga vastuoluline teema, seega väga keeruline oli kompromissidele jõuda, ma andsin endast parima, vähemalt on meil mõned kompromissid laual. aga muudatusettepanekud käsitlevad väga erinevaid teemasid, lähevad erinevas suunas ja me peame nende üle lihtsalt hääletama. suur tänu taas äh, toetuse eest sekretäriaadile ja variraportööridele selle eest, et meil vähemalt mõne kompromissini õnnestus jõuda. loodetavasti me jõuame ka arvamuse vastuvõtmiseni. väga oluline on, et me saaksime ka oma arvamusega mõjutada juhtkomisjoni raportit. loodetavasti õnnestub äh, meil arvamus lõpuks siiski vastu võtta aitäh. hääletame. alustame muudatusettepanekust kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. nüüd jätkame muudatusega kolmkümmend üheksa. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend ja nelikümmend üks on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime. muudatus nelikümmend kolm, elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. hästi. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa viiskümmend, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis. hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida? ei, hästi. muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt. ei, soovite sõna, palun. jah, variraportöör tegi suulise muudatusettepaneku, et kustutada teksti keskmine osa, see tähendab, et tekst ole, käsitleks arvamuse äh, väljendusvabadust, sealhulgas äh, ajakirjandusvabadust, ühinemisvabadust ja akadeemilist vabadust. aitäh! see on suuline muudatusettepanek viiekümne kuuendale muudatusettepanekule. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei. viiskümmend kuus koos suulise ettepanekuga, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend seitse, elektrooniline hääletus on alanud. And the vote is hääletamine lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime viiskümmend kaheksa. ma ei näinud hästi teie käsi, elektrooniline hääletus algas hääletamine lõppes vastu võetud. hästi. tõstke käsi kõrgemale. härra Van Nistelrooy ütleb, et mulle piisab tema käe nägemisest. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, seitsekümmend üks, elektrooniline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend on identsed, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et need on vastu võetud, aga kontrollime kolm muudatusettepanekut, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud jätkame ettepanekutega kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks, mis on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? jah, suulise muudatusettepanekuga, palun, härra Van Miltenburg kompromissettepaneku tekst sotsiaaldemokraatide ettepanekul soovime kustutada viimase lause, mis algab sellega, et komisjon võib arvesse võtta ka kriteeriume ja nii edasi kuni sõnani taxation. aitäh! suur tänu, kas muudatus on kõigile selge? olete muudatusettepaneku teksti kätte saanud? kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei, hääletame siis kompromissi viis selle suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanek sada kaks ja sada kolm, mis on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. koos saja kuue ja saja seitsmekümne, saja seitsmega. ei, vabandust, ütleb esinaine sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada seitseteist. langeb ära. hästi, vabandan, sada viisteist, sada seitseteist, sada kaheksateist ja sada kuusteist langesid ära seega jätkame muudatusettepanekuga kolm ja sada üheksateist, mis on identsed. kes on poolt? ja sada kakskümmend ka. kolm muudatusettepanekut, kolm, sada üheksateist ja sada kakskümmend on identsed, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? soovite kontrollida? kontrollime muudatusettepanekud kolm, sada üheksateist ja sada kakskümmend, elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend üheksa, elektrooniline hääletus on alanud hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa langeb ära. kompromissettepanek üheksa. jätkame kompromissiga üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, lõpphääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ning arvamus on vastu võetud. hästi, jõudsime arvamuseni. kas võin küsimuse esitada? jah näen, et raportöör hääletas äh, arvamuse vastu. kas tohib küsida, kas ta soovib, et ta nimi oleks äh, endiselt arvamusel või? poliitiliselt on minu jaoks see vastuvõetamatu. me oleme hääletanud muuhulgas, et äh, ühehäälselt tulenevalt artiklist üheksakümmend seitse hääletatakse ja võtan oma nime arvamuselt maha, sellest on väga kahju, et me ei saa ühest arvamust esitada komisjonidele. hääletasin selle arvamuse vastu ja seega võtan nime maha. Thank you very much, thank you for the question, thank you for the aitäh, aitäh küsimuse eest, aitäh vastuse eest, me võtame siis teie arv-, äh, nime arvamuselt ära kuna arvamus on nüüd vastu võetud, siis esitame selle ka juhtivkomisjonile ja eks ma siis esinaisena panen oma nime sellele alla. järgmine hääletus. mis võib-olla on sama huvitav kui meie teine hääletus. igatahes see on viimane hääletus täna. see on siis arvamuse projekt reformi tugiprogrammi loomise kohta. juhtivkomisjonis, komisjonid on eelarve ja majanduskomisjonid. sada viiskümmend kaks muudatusettepanekut oleme saanud meie seisukohad olid väga erinevad mõningates küsimustes. seega kompromisse on vähem ja me hääletame suuremat osa muudatusettepanekuid eraldi nüüd. ma tahaksin tänada variraportööre, sest mina olen raportöör ja läheme kohe hääletuse juurde see on isegi veel keerulisem. alustuseks muudatusettepanek seitsekümmend üks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd omavahel seotud muudatusettepanekud, mida on terve hulk, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa, üheksakümmend kolm, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend neli, sada nelikümmend viis, kolmkümmend, kolmkümmend viis, kuuskümmend kuus, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend. hääletame neid kõiki üheskoos, kes on poolt. kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kõik need muudatusettepanekud. nüüd kompromiss üksteist. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek üheksakümmend poolt. vastu. erapooletud. kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. And the vote is closed now and it is rejected tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend üks, vast-, äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd see oli identne üheksakümne kaheksaga, vabandust, see jäi mul kahe silma vahele. järgmisena kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada seitse poolt, era-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada üheksa poolt, suu, koos suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei, seega koos suulise muudatusega sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada üheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. And the vote is closed. And it is adopted. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. sada kümme poolt, vastu ma nägin ainult kahte kätt. sada kümme poolt. aitäh, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, sada kuusteist, sada seitseteist ja sada kakskümmend kaks. Need on öö, seotud muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatus sada üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seotud muudatusettepanekud sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. And the vote is closed. hääled lõppenud vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud soovite kontrollida sada kolmkümmend neli. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. meid jääb siin järjest vähemaks hääletusel. hääletus on lõppenud. vastu võetud. minu viga. vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu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 vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend. miks nelikümmend üks? aa, need on identsed, nelikümmend ja nelikümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üks, poolt, vastu erapooletud, kontrollime, muudatusettepanek kuuskümmend üks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime komprom-, äh, muudatusettepanek seitse. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus elektrooniliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. arvamus on vastu võetud suur tänu! aitäh kannatlikkuse eest. hääletamine on nüüd valmis. sellega läks kauem kui tavaliselt, aga oluline on, et oli, et pilt oleks selge uh,. On our visit to mm -hmm. Laureen Young can we continue our work? jätkame tööd. meil on tegelikult päevakorras ikkagi veel punkte. teen ettepaneku, et järgmine päevakorrapunkt, mis on äh, meie komisjoni delegatsiooni lähetus reunioonile septembris. ja me lükkame selle edasi, sest kirjaliku ettekande selle missiooni kohta juba saime, kuid oleme kuulnud, et on mõningaid ebameeldivaid äh, olukordi selles piirkonnas äh, hetkel ja oleks hea, kui härra Omaržee oleks kohal, kes annaks meile asjakohast infot. nii et kui olete nõus, siis me lükkame selle arutelu edasi, missioon, lähetusaruande üle ja siis teeme seda siis, kui härra Omaržee on siin. okei okay., now we go to our. hästi, võtame siis järgmise punkti. esimesel juunil kaks tuhat kaheksateist komisjon äh, tegi ettepaneku ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi kohta. selle hulgas on eeskirjad, kuidas liikmesriigid peavad koostama strateegilised kavad äh, ÜPP raames, mida siis rahastab äh, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. lisaks nii need äh, strateegiakavad, lisaks sellele on seal ka sätted äh, sekkumise tüüpide kohta, mida liikmesriigid peavad rakendama läbi otsemaksete, maaelu arengumeetmete ja sektoriaalsete programmide osas. regikomisjon nimetas härra Roope meie arvamuse koostajaks ja täna tutvustab härra Roope oma arvamust. aitäh! ja teil on sõna, härra Roppe, pärast seda saavad sõna variraportöörid. suur tänu, lugupeetud kolleegid. nagu esinaine ka ütles, peame riigikomisjoni arvamuse esitama. ja tahaksin tänada kõigepealt oma meeskonda sest koos nendega oleme olukorda hinnanud Euroopa põllumajandussektoris ja arenguid maaelu valdkonnas oleme teinud terve rea ettepanekuid, tegelikult kaheksakümmend seitse on neid, ehk siis mitte vähe. Neid soovitusi ja ettepanekuid on päris palju. kuidas määrust parandada? Teil on loodetavasti olnud juba võimalik Äh, neile pilk heita ja hea meelega kuulaksin ka teie tagasisidet, teie kriitikat, teie ettepanekuid. ja siis ma arvan, saame me kõik koos otsustada öö, äh, täpsemalt. ja vaadata siis, kuhu me tahame selles üsna keerukas olukorras liikuda milline võiks olla siis meie positsioon ja millise ettepaneku saaksime me teha põllumajanduskomisjonile. see valdkond on äärmiselt tähtis, tõepoolest mitte ainult põllumajanduse jaoks, vaid ka arvestades elu maapiirkondades, mitmed aspektid mõjutavad äh, piirkondade arengut, toetavad seda ja on kahju, et komisjoni suhtumine on pigem negatiivne. see programm, kus on kõige rohkem kärpeid peaaegu, ma ei tea, kas Euroopa maapiirkonnad on tõesti muutunud nii ebapopulaarseks, et nad peavad nii palju kannatama nende kaotuste all, ligi neljandik vahenditest kärbitakse. on ka muid väljakutseid Euroopas, Brexit, julgeoleku väljakutsed, teadusuuringute alased väljakutsed ja mikspärast siis maapiirkonnad peavad kandma kõige suuremat koormat sissetulekute poole pealt äh, maapiirkondades on sissetulekud praktiliselt poole väiksemad kui linnapiirkondades. mikspärast tahame veelgi äh, neid sissetulekuid vähendada? mul on hea meel näha, et parlamendi arvamus on erinev komisjoni arvamusest. ja ma põhimõtteliselt tahaksin taastada endise taseme ja jääda selle juurde et äh, maaelu arengufond, fondi ei tohiks äh, kärpida ja peaksime jääma perioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend summade juurde. oli ka üsna ebameeldiv näha, et äh, komisjon tegi ka ettepaneku kaasrahastamist suurendada. majandussubjektid, kes teostavad majandustegevust ja kavatsevad ka jätkata, on nüüd sunnitud leidma kaks korda rohkem vahendeid põhimõtteliselt selleks, et rahastada maa arengu, maaelu arenguprojekte. me ei peaks jääma rahule praeguste võimalustega. nii võib juhtuda, et rikkamates riikides neid projekte rakendatakse edukalt, kuid vähem arenenud riikides, kuivõrd on puudu kahast, kaasrahastamisest, omapoolsest rahastamisest, siis projekte ei viidagi ellu. ja kokkuvõttes ja võtame lihtsalt vahendid ära vaesematelt riikidelt ja jagame need laiali rikkamate seas, see ei ole õiglane. ja peaksime seepärast tagasi tulema olemasoleva kaasrahastamise määrani eile arutasime juba regionaalpoliitikat Euroopa Liidus ja rääkisime sellest, et regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika vajavad koordineerimist ja ühist rakendamist. meil on muidugi hea meel, et on olemas liiderprogramm. me tahaksime, et kogu, et maakogukonnad laiendaksid ja arendaksid laieneksid ja areneksid ja tahaksime näha kõikides kogukondades, kõikides liikmesriikides algatusi ja, ja programme, mida läbi viiakse, kuid paraku komisjoni ettepanek on jällegi liiderid kärpida kaks ja pool korda. see on täiesti mõistetamatu, sest liiderprogramm mitte ainult ei võimalda äh, elus hoida kogukondi, vaid äh, säilitab ka elu maal. annab toetust noortele, julgustab neid jääma elama maale. me teame, mis on tänapäeva probleemid äh, noortel põllumeestel ühest küljest me tahaksime, et ja teisalt me tahaksime, et äh, noori põllumehi oleks rohkem, peaksime jätma neile selleks võimaluse. ja lisaks ma arvan, et äh, äh, kui töökohad kaovad noorte jaoks alla kuue protsendi hetkel põllumeestest Euroopas on noored täna, mõnedes riikides on neid isegi vähem selles kontekstis toetust noortele tuleks suurendada. mitte kuni neljakümne aastani, vaid kuni neljakümne viie eluaastani peaks toetama. siis me saaksime äh, meelitada rohkem inimesi alustama põllumajandussektoris tööd, et nad aluksid, aluks, asuksid elama maal, asutaksid oma ettevõtted. tähtis on mõelda ka jätkusuutliku arengu eesmärkidele, mitte ainult äh, traditsioonilistele tegevusaladele, vaid mõelgem ka tulevikuperspektiividele. maapiirkondades on vajalik mitmekesisus, mitte ainult väga tulus põllumajandussektor, vaid mõnikord ka sellised sektorid, kus tulusid teenitakse vähem, kuid mis on tähtsad bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks või kliimamuutuste vastu võitlemiseks. mina isiklikult soovitaksin kuni kolmekümne protsendist äh, toetust nende, mis suunataks nendele meetmetele, mis on tulevikku vaatavad, näiteks võitlus kliimamuutustega või, või sarnased teemad, mitte lihtsalt traditsioonilised meetmed, mis keskenduvad ainult tootlikkusele. tulevikus äh, uue, sellised uued meetmed äh, osutuvad kasulikuks, tekib konkurents mitte ainult liikmesriikide vahel ja regioonide vahel, vaid ka maailma tasa, tasemel kasvab konkurents, sellel on, me näeme kolmandate riikide negatiivset mõju. seepärast on väga tähtis jääda meie kohustuste juurde. ja mis veel, veel on väga tähtis, mõnikord, kui me räägime lihtsustamisest, siis me suudame üsna hästi oma poliitikaid kohandada ja vähendame bürokraatiat võimaldame liikmesriikidel omaenda äh, garantiisid rakendada. aga ma arvan ka, et see ei ole la universaalne lahendus ja, ja mõningatel juhtudel peaksime takistama liikmesriigi täiendavate kaitmes, kaitsemeetmete ja bürokraatia harrastamisel inimesed, kes tegelevad põllumajandusega, on, elavad mõnikord linnades. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, see, selline nähtus on olemas. ka nendele tuleb luua tingimused oma tegevuse jätkamiseks. sooline võrdõiguslikkus, naiste õigused on tähtis see valdkond selles sektoris. on juhtumeid, kus kui inimesed töötavad osalise tööajaga, siis neil ei ole sotsiaalseid äh, tagatisi ja pikemas perspektiivis tekivad neil raskused. Neil ei ole sotsiaalkindlustust. näeme ka toetuses suuri erinevusi. hetkel umbes äh, kolm korda, äh, kolmekordne on vahe peaksime toetama lähenemist, erinevuste vähenemist. aastaks kaks tuhat kolmteist paraku ei õnnestunud sugugi kõigil riikidel saavutada keskmist. seega järgmisel perioodil peaksime üritama mitte kahekümne protsendi lähene, kaheksakümne protsendi lähenemist saa-, saavutada, vaid täielikku aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse peaksime vabanema olukorrast, kus teatud riikides põllumehed tunnevad, et nad on äh, teise klassi kodanikud, et neile ei võimaldata väga paljut, sest et toetused on väga erinevad. näeme juba praegu ähm, protestiliikumist, meeleavaldusi komisjoni või nõukogu hoone ees ja lähe- ja järgmisel ja, ja nüüd lähiajal, kolmeteistkümnendal detsembril toimub järjekordne suur öö, äh, üritus. põllumehed öö, äh, nõuavad võrdseid võimalusi, äh, võrdseid konkurentsitingimusi. nii et öö, see teema on tõesti tähtis peame selle protsessi lõpule viima. ja veel üks aspekt, millest tahaksin rääkida. jällegi, komisjon on siin äh, vääral seisukohal. regionaalsed organid. Euroopas kuni aastani kaks tuhat kuusteist. Äh, alates sellest ajast oleme näinud äh, palju rohkem regioone kui komisjoni ettepanekus. komisjon väidab, et neil ei ole veel andmeid, kuid minu koduriigis, minu koduriigis Tšehhi Vabariigis, Lätis on tekkinud uued regioonid ja komisjon ei taha äh, sellega arvestada, kuivõrd ei ole usaldusväärseid andmeid, kuid siis meil tekib olukord, kus aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse need regioonid, mis legaalselt olid kinnitatud riikidel aastal kaks tuhat kuusteist, nad jäävad väljapoole õiguslikust raamistikust. see ei ole õiglane, sest nendes riikides on tohutud erinevused regiooniti. mõnikord mm, suured erinevused. ja me tahame neid lõhesid vähendada mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid liikmesriikide sees, piirkondade vahel. võib juhtuda, et me kulutame suuri summasid, kuid lõhed ainult suurenevad riigisiseselt. ka on väga tähtis mõelda peamistele teenustele maapiirkondades. me teame, et elanikud maapiirkondades, nende arv kahaneb kõikjal Euroopas ja teenused äh, nagu tervishoiuteenused, kogukonnateenused äh, kaovad piirkondadest, inimestelt võetakse need teenused ja seega noored avastavad, et meie elutingimused halvenevad ja seega nad pigem lähevad elama linnadesse. nii et me ei ole seda, ei suuda seda protsessi ära hoida ja näeme ka lumepalli efekti, kus inimesed lahkuvad maalt. seal ei ole tööd. seal ei ole enam ka tööjõudu. ja kui kõik tugineb äh, kasumlikkusel, siis teenused maapiirkondades loomulikult ei suuda olla seal konkurentsivõimelised kuid nad oleksid väga tähtsad elanikele. ja veel mõned mõtted kohalike kogukondade kohta liiderprogramm on olnud edukas, tal on ka tuleviku ta oleks ka tulevikus kasulik, kuid näeme juba praegu kärpeid ja me peaksime kogukondadele andma võimaluse, et nad kasutaksid täielikult ära oma potentsiaali. seepärast ähm, tuleks hoiduda avalikest pakkumistest, mis tuginevad ainult konkurentsivõimelisusele, sest mõnikord on pro projektid väga hästi koostatud, äh, näevad head välja kuid tegelikult ei kuulu nad kohalikule kogukonnale nii-öelda. kui keskvõimud võtavad otsuseid äh, kogukondade eest, siis miks me teeme näo, et me rahastame justkui kogukondi, võib-olla ma olen nüüd rääkinud liiga pikalt, vabandan, aga igal juhul olen avatud teie ettepanekutele ja ootan teie sõnavõtte. aitäh, annan sõna variraportööridele, härra Puudat ma ei näe, kas keegi esindab härra Puudat, ei proua Garcia Perez. aitäh, proua esinaine, väga lühidalt, sest raportöör on juba kõik põhjalik, oma seisukohta väga põhjalikult juba seletanud. üldiselt ütleksin, et ma toetan enamust mõtetest. mõne küsimuse juurde tahaksin siiski tagasi tulla kõigepealt ma usun, et REKI komisjon peaks mõtlema ka eelarvele, ÜPP eelarvele ja kärbetele, mida komisjon kavatseb. parlament on juba võtnud oma seisukoha kärbete vastu äh, traditsiooniliste poliitikate nagu regionaalpoliitika ja ÜPP osas. ma arvan, et me kõik mõistame, et ÜPP on väga tõhus regionaalarengu vahend seega peaksime oma positsiooni juurde jääma igasuguste kärbete suhtes, sest komisjoni esialgne ettepanek oli üle viieteist protsendine kärbe maaelu arengu osas ja paljude meie piirkondade jaoks tähendab see, et tekiks tõ tõesti keeruline olukord programmide ja tegevuste läbiviimisel. ning veel Euroopa Komisjoni ettepanek muuta Äh, praegust ÜPP-d. nii et võetakse kasutusele riikide strateegilised kavad, siin ma arvan, on äh, ohud. oleme komisjonile sellest ka rääkinud. Äh, oleme rääkinud ohust, mis kaasneb ühise põllumajanduspoliitika taasriigistamisega. ÜPP on ühine poliitika, peab ka selleks jääma ja see on vajalik selleks, et me suudaksime oma territooriumi hallata. Need teemad on ka tähtsad. ja veel mõned olulised punktid, komisjoni ettepanekud ja strateegiakavade väljatöötamise osas. arvamuse koostaja räägib naistest ja mina tahaksin seda eriti rõhutada peaksime uue eesmärgi lisada komisjoni poolt välja pakututele rääkides sissetuleku eesmärgist, turgudest, noortest, keskkonnast ja nii edasi. kõik need eesmärgid on head, aga samal tasemel peaksime kaasama ÜPP-sse ka naised. naise, naiste roll on alati olnud oluline, nad on meie maapiirkonda keskkonna selgroog, tuleb suurem nähtavus anda naiste tööle maapiirkondades. seepärast tuleb tingimata ÜPP reformi kaasata ka eriinstrumendid selle jaoks. samuti mingil moel eesmärkidesse tuleb ka kaasata mõte, et inimesed peavad jääma sinna elama, kus nad elavad. komisjon, kuidas kasutada Euroopa vahendeid, kaasa arvatud ÜPP, selleks, et võidelda maapiirkondade tühjenemise vastu ja tuleb mõista, et strateegiakavades peavad olema konkreetsed meetmed selleks, et võidelda maapiirkondade tühjenemise vastu, selleks et inimesed jääksid sinna elama, looksid tööhõivet ja tekiksid atraktiivsed piirkonnad maal, kus äh, oleks äh, tööhõive, eriti noortele ja naistele et nad võiksid kavandada tulevasi tegevusi maal. seepärast maapiirkondade tühjenemine on väga tähtis teema. ja lõpetuseks paar konkreetset märkust, mis puudutab välist lähenemist. ma mõistan, mida raportöör tahab öelda. me peame selle eesmärgi saavutama, kuid antud finantsraamistiku ajal saab see olema väga keeruline vähem on rahalisi vahendeid ÜPP jaoks ja räägime lähenemisest väga lühikese ajaperioodi jooksul. see tähendab majanduslikku kohanemist ja paljudel juhtudel tähendaks see seda, et paljud äh, toetuste saajad praegusest ÜPP-st näeksid toetusi suurel määral vähenemas. ma olen nõus lähenemise eesmärgiga, kuid mõelgem, kuidas seda ajaraamistikuga kohandada, kuid kindlasti eesmärk on õige. ja lõpetuseks üks küsimus, mis on vägagi konkreetne. regionaalpoliitika vallas alalised äh, ka rohumaad on oluline teema. Äh, aasta tagasi Omnibussis võeti vastu alaliste rohumaade definitsioon see on väga oluline karjakasvatuse jaoks, eriti mõnedes piirkondades. selles lepiti kokku komisjoni ja liikmesriikidega. ja see oli üsna kummaline, uues raportis on definitsioon kuhugi kadunud. me olime ju ometi kokkuleppe juba saavutanud. nii et peaksime tagasi tulema omnibussi määruses olnud definitsioonide juures, mis puudutas alalisi karjamaid maapiirkondades, mõningates paikades on see väga-väga oluline. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. kindlasti jätkame arutelu siis, kui muudatusettepanekud on esitatud ja ja koostame sellise arvamuse, mitte arvesse kõik erinevad seisukohad. suur tänu, et see erist ma kedagi siin ei näe ja lubage mul siis endal tutvustada ALDE äh, variraportööri Elsi Kataineni seisukohta ta täna tulla ei saanud ja palus mul ette lugeda oma seisukoha. proua Katainen soovib tänada arvamuse koostajat paljude heade ideede eest, mis puudutab ÜPP strateegiakavade ettepanekut. üldiselt on oluline tagada piisav paindlikkus liikmesriikidele selleks, et nad võiksid teha kavasid ja rakendada ÜPP-d, kuna põllumajandus ja põllumajandussektori Euroopa Liidu sees on väga erinevad riigiti. põllu, liikmesriikidel peab olema võimalus spetsialiseeruda oma strateegiakavades. peame olema julged selleks, et kaasajastada põllumajanduspoliitikat ja suurendada lähimuspõhimõtte rakendamist. nüüd mõned ettepanekud, kuidas komisjoni ettepanekut parandada maaelu arengu osas ja mis on asjakohane regi vaatenurgast. tähtis on toetada mitte ainult ähm, ettevõtete loomisfaasi maal, nagu komisjoni ettepanekus, vaid tuleb mõelda ka juba olemasolevate mikro- ja väikeettevõtete arendamise peale maal. lisaks on tähtis toetada äh, väga erinevaid ettevõtteid, idufirmad, äh, biomajandus, ringmajandus, turism, äh, teised sektorid maapiirkondades. artikkel kuuskümmend üheksa, selle, selle, selle lähenemine on liiga kitsas komisjoni poolt maaettevõtted on seotud põllumajanduse ja metsandusega siin, mis on olulised, kuid lähenemine peaks olema laiem. praegune ettepanek välitaks äh, suure valiku valdkondi, mis on olulised maal. arenguabil on äh, oluline abi töökohtade loomisele ka, ka mittepõllumajandussektoris, mida tuleb samuti tunnustada selline oli proua Kataineni seisukoht. proua Damatot ma ei näe. ja nüüd annan sõna ülejäänud liikmetele, kes on soovinud äh, sõna võtta. härra Boltšak. <clears throat> suur tänu, proua esinaine. ma olen kindel, et ÜPP tõesti vajab kaasajastamist selleks, et ta saaks hakkama kliimamuutuste väljakutsega, paljude probleemidega nagu, nagu biomajandus, kaubandus. samuti äh, tuleb mõelda taastuvenergiatele, ringmajandusele ja nii edasi. olen ka nõus, et ühe, ÜPP rahastamine peab jääma peab jääma keskseks elemendiks äh, ÜPP-s tulevikus, sest see on äh, hädavajalik, äh, kui me taga, tahame tagada maapiirkondade elus püsimise. seda toetust tuleb aga paremini suunata. eelkõige, mis puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, erinevalt suurtest ettevõtetest, kes on suured ja majanduslikult võimsad, väikesed ja keskmised ettevõtted on ebasoodsas olukorras ja sageli äh, nõrgemad konkurentsis ja ometi just väikesed ja keskmised ettevõtted on need, mis annavad võimaluse paremini kohelda pinnast ja keskkonda üldisemalt. kui maksete lagi jääb äh, samaks äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, siis järjest rohkem suurenevad erinevused ja suured ettevõtted saavad veelgi tugevamaks turul ning väikesed nõrgenevad veelgi, see oli minu esimene märkus. olen nõus raportööriga, mis puudutab äh, fonde, maaelu arengu põllumajandusfondi eelkõige ja seda ei tohiks mitte kahandada, vaid vastupidi, vahendeid peaks olema rohkem ning samuti tagatis, samuti liideri rolli osakaalu tuleb suurendada. on vaja seost ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengufondi vahel ja loomulikult tuleb neid menetlusi ka ellu rakendada, tuleb lihtsustada äh, menetlusi kasutajate jaoks selleks, et äh, võimalikult hästi saaks rahastamisvõimalusi ära kasutada ja selleks, et äh, oleks tagatud investeeringud maapiirkondades. olen nõus ka sellega, et tuleks anda eriabi ähm, raportöör äh, on sellest ka rääkinud Äh, jaotuse osas ja mis puudutab toetust äh, need põllumeestele, eriabi peaks hõlmama ka väikesi põllumehi, taaskord siis äh, VKE-sid. tuleks pöörata tähelepanu kõikidele reeglitele maksete osas ÜPP-s ei ole võimalik, et toetus VKE-dele jõuab kokkuvõttes suurettevõtete taskusse, mis esitab vale deklaratsioone oma suuruse osas näiteks. küsimus on muidugi kontrollis, kuid sellised asjad esinevad. nii et me peame oskama kontrollida samuti kõiki neid tegevusi. suur tänu, härra Bogovitš. Hvala za besedo kmetijska poliitika. aitäh. põllumajanduspoliitika tugineb Euroopa Liidu lepingule. me peame toitma oma ela-, kodanikke ja andma põllumeestele piisava sissetuleku, ühtlasi peame edendama maapiirkondi. nüüd komisjoni ettepanekus keskendutakse kliimale, keskkonnale, põllumajanduse rollile kliimamuutuste leevendamisel. lisaks on uued väljakutsed. inimesed lahkuvad maalt. vananemine on väga tüüpiline maapiirkondadele lähenemisprobleemid, meil on kahte tüüpi lähenemine, kõigepealt liikmesriikide jaotumine, suured erinevused, mida tuleb vähendada ja teisest küljest maa koondumine suuromanike kätte. me ei saagi seal me ei saagi enam rääkida põllumajandusettevõtetest selles kontekstist. volinik Hogan üritab lähimuspõhimõtet kasutada lauma, lahutamatu osana uuest ÜPP-st. meil küll jah, on raammäärus, mida võrdleksin partnerlusleppega see on uus põlluma-, nähtus põllumajanduspoliitikas. kõigepealt oli meil nõuetele vastavus, mis tuleneb lepingust ja see on nüüd äh, muudetud strateegilisteks kavadeks ja need ja strateegilised kavad tegelikult kaasavad mõlemat sammast. kuid äh, suureks probleemiks on see, et ÜPP, see tähendab mõlemad tema sambad ja kõik fondid, mis, mis tagavad ühtekuuluvuse, on nüüd kärbetega seotud. tegelikult peame suurendama vahendeid põllumajandusele ega mitte peame neid, ei peame neid kärpima, vähemasti peaksime säilitama samal tasemel strateegilised kavad annavad nüüd suurema vastutuse liikmesriikidele. liikmesriigid ei saa siis süüdistada Euroopa Komisjoni või Brüsselit äh, puuduste eest. liikmesriigid peavad kandma vastutust, kuid siin on ka oht. me teame, et Euroopa Liidus on väga erinevad piirkonnad Euroopa Liit on väga mitmekesine ja nii võib juhtuda, et strateegilisi kavasid on mõnedes liikmesriikides keerulisem rakendada, võivad tekkida viivitused. räägin sellest põhjalikumalt oma järgmises sõnavõtus. nii et äh, teen ettepaneku et Äh, mõtleksin siin üleminekuperioodile, mõtlen, tähtis on toetada pereettevõtteid, noori põllumehi, kuid peaksime tähelepanu pöörama ka nendele, kes on põllumajanduses tegutsenud juba aastakümneid. vanemad põllumehed, ärgem unustagem ka neid. tuleb ka vahendeid kombineerida et nii noored kui vanad põllumehed saaksid toetust. teadmete siire on oluline, digitaliseerimine. see on seotud äh, Leaderi programmiga, regionaalarenguga. meil on nutikate külade algatus, ka see on tähtis. ei piisa sellest, kui maapiirkondades tegutsevad põllumehed maal on vajalik elav keskkond ja peame investeerima tervishoidu, haridusse, koolitusse, innovatsiooni, teadusuuringutesse. ja ma arvan, et nutikate külade algatus annaks sellesse tähtsa panuse. ei tohi olla konkurentsi Agri ja Regi komisjonide vahel. me põhimõtteliselt eh, järgime samu eesmärke, eesmärgiks on maapiirkonnad taas ellu äratada. mitte ainult linnade agenda, vaid maapiirkondade agenda oleks meile vajalik, mis kaasaks kõiki meetmeid, mis on vajalikud selleks, et toetada maapiirkondade arengut ja ma lõpetuseks ma ka loodan, et liikmesriikidel on piisavalt aega selleks, et äh, luua uued mehhanismid selle uue vastutuse kontekstis. järgmine kõneleja, härra Van Nistelrooy. Er eh, aitäh. meil on siin väga palju tööd vaja ära teha kui vaatame, kui palju on esitatud muudatusettepanekuid, siis me näeme, et see töö on põhjalikult ette võetud. mul on ka mõned kommentaarid, mida sooviksin teiega jagada. mis puudutab regionaalpoliitikat, siis me oleme aruka spetsialiseerumise kallal töötanud, oleme püüdnud äh, seda põhimõtet edasi arendada. liikmesriigid peaksid äh, andma endast äh, parema spetsialiseerumise küsimustes selleks, et oleksid olemas õiged oskused. muidugi me peame vaatama, mis sobib ühele või teisele piirkonnale tulenevalt äh, keskkonnast, loodusest. me räägime tootmisest, aga me peame rääkima ka nende toodete töötlemisest ja see on siit puudu, me peame vaatama, äh, mis on turul võimalik. sageli on väga tähtis just töötlemisest äh, tulenev lisandväärtus ja küsimus on selles, mida me saame ka poodides müüa. põllumajandustootete äh, all me ei peaks silmas pidama ainult toitu, vaid ka teistsuguseid toormaterjale äh,, Äh, kestlikkus äh, ringmajandusest tulenevas äh, valdkonnas, me peame vaatama, millistel tingimustel, millistes tingimustes neid toodetakse ning et kvaliteet oleks sama hea nagu teistel konkureerivatel toodetel, näiteks fossiiltoodetel mõnel piirkonnal on äh, tehnoloogilised eelised muidugi äh, teatud liikmesriikides, aga mis oleks näiteks võimalik mu-, mujal, Poolas äh, ja teistes liikmesriikides, mis on inimestest, et kust inimesed lahkuvad, ma arvan, et me peame siin just rõhutama arukat spetsialiseerumist. see, millest me räägime siin, see on teatud tüüpi ökosüsteem, mis on atraktiivne ettevõtetele, ettevõtetele, mis äh, soovivad spetsialiseeruda, sinna piirkonda minna, võib-olla ka põllumajandustootjate kooperatiivid äh, ise võiksid sinna suunas liikuda. seega me ei pea võib-olla rääkima tööstusest, mis äh, piirkondadesse tuleb, vaid ka põllumajandustootjate kooperatiivid võiksid midagi ära teha. lisaks sotsiaalne mõõde on mitmeid äh, piirkondi, kus äh, pool rahvastikust juba lahkunud on, teatud Poola piirkonnad ida Poolas näiteks. ja siin me saaksime rääkima, rääkida uuest majandusest, siin on äh, uuel majandusel väga tähtis roll. kiitsime mõni istung tagasi resolutsiooni eelnõu heaks äh, Äh, uus ühenduvus, uus tehnoloogia, see peab olema nendes piirkondades kättesaadav, kuna need piirkonnad võib-olla ei saa tegutseda üksinda ja nende tehnoloogiate abil saaks väljarände nendes piirkondades peatada. hea meelega kuulan äh, ka teie ettepanekuid ja esitan muudatusettepanekuid. aitäh! Need olid äh, Regi liikmete arvamus, nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale härra Miluševile. palun. Thank you, thank you very much. aitäh mulle sõna andmast, äh, lugupeetud raportöör ja komisjoni liikmed. Äh, ma vastaksin mõne sõnaga, peaaegu kõik teist viitasite eelarvele, alustangi sellest muidugi äh, oleme kõik nõus, et kui eelarve on piisav, on ka põllumajanduspoliitika edukas, aga me peame arvesse võtma, et äh, eelarve tõmbub koomale ning Brexiti negatiivset majanduslikku mõju on kindlasti tunda. mitmeaastane finantsraamistik äh, tulevaseks perioodiks peaks hõlmama uusi perioode, ka rände- ja julgeolekualaseid, sealt tulenevad juba piirangud. ning muidugi võttes arvesse neid piiranguid, me, meie ettepanek soovib tagada piisava toetuse maapiirkondadele. komisjon on selgelt öelnud, et me ei taha vähendada neid toetusi, me püüame leida tasakaalu lihtsalt Euroopa Liidu ja liikmesriikide kulutuste vahel ja püüame siin saada suuremat selgust mm. -hmm seetõttu me leiame, et äh, sünergiate otsimine äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahendite vahel on abiks lisaks tahaksin mainida, et meil on siin ka võimalik teha ülekandeid äh, sammaste vahel, mis täiendab ole juba olemasolevat viieteist protsendist ülekandevõimalust, tulevikus on veel viisteist protsenti võimalik kanda maaelu arengusse ja kliimameetmetega seonduvasse ilma kaas-, riikliku kaasrahastamisega, raha, rahastamiseta. samuti meil on äh, kliimameetmetega sarnased äh, kavad äh, ka teiste prioriteetsete valdkondade jaoks Äh, ning programmid, alustan liiderprogrammist, väideti, et kaks ja pool korda eelarve väheneb siin, ma ei tea, kust äh, see info võetakse. tulevikus me jääme selle kohustuse juurde, et viis protsenti rahastamist liiderile ette näeme ja tulenevalt oma kogemusest me teame, et äh, mõni liikmesriik läheb veel kaugemale, lausa kümne protsendini ning mõnes äh, liikmesriigis on liidrile määratud äh, lausa kolmkümmend protsenti, uues ettepanekus see võimalus jääb alles. ja tulevikus on äh, liideri programm veel vähem bürokraatlik, kasutatakse koostööprogramme, ei, sinna ei kirjutata nii palju ette, vaid jäetakse vabamad käed kohalikele kogukondadele vahendite kasutamisel. teine märkus, mis tehti, puudutas noori põllumajandustootjaid, neile pöörame erilist tähelepanu, see on komisjoni prioriteet tulevikus samuti vähemalt kaks protsenti esimese samba eraldistest äh, on suunatud noortele tootjatele näen, et siin soovitakse tõsta vanusepiiri neljakümnelt eluaastalt kõrgemale. meie ei leia, et see on väga hea idee, kuna siis on toetused vähem sihiti, sihitud. meil on selles vallas kogemusi ja me leiame, et täiesti piisav ja asjakohane on toetada ka põlvkondade uuenemist neljakümne aastase ülempiiriga muidugi me võime vaielda, kes on noor ja kes mitte, aga meie jaoks äh, on nelikümmend üsna hea eapiir. lisaks äh, kliimavahendid äh, tõstmine kolmekümnele protsendi, me teame, et ÜPP-s on ette nähtud kliimameetmetele nelikümmend protsenti seega võin öelda, et äh, läheme ka parlamendi ettepanekutest veel kaugemalegi. lisaks mainiksin, et ei ole piiranguid äh, tootjatele, kui nad äh, täidavad tingimusi. mis puudutab lähenemist, siis siin oli kaks lahknevat arvamust kuulda. esimene härra Roope poolt, kes ütles, et tuleks saavutada täielik lähenemine programmiperioodi lõpuks juba ning proua Garcia Perez leidis, et asjad ei ole päris nii. nõukogus on olukord sama, mõned liikmesriigid soovivad suuremat lähenemist, mõned vähem. ma arvan, et meie ettepanek on tasakaalus ja täiesti mõistlik Äh, otsetoetused võivad väheneda mõnes liikmesriigis äh, kuni kolm protsenti äh, piirkondades alla üheksakümne protsendi liidu keskmisest võime me siiski näha ka lausa suurenemisi toetuste määras, seega see sõltub liikmesriigist ja piirkonnast. mis puudutab piirkondade tunnustamist, siis me mõistame, et on vaja vastavusse viia ÜPP ja äh, ja ühtekuuluvuspoliitika piirkonnad, mis puudutab kaasrahastamist, mis puudutab sotsiaalseid aspekte, kolm-neli kõnelejat viitasid sotsiaalsetele eesmärkidele. siinkohal ütleksin, et äh, ÜPP määruse ettepaneku artiklis kuus on kolm eesmärki, mis puudutavad sotsiaalset valdkonda ja ma arvan, et nendest piisab selleks, et hõlmata kõiki mainitud äh, väljakutseid, sealhulgas äh, naistesse puutuvad, sotsiaalteenuseid samuti. me ei pea siia rohkem eesmärke lisama, tähtis on see, mida kavades liikmesriikide poolt ette nähakse, meie oleme üsnagi avatud me ei peaks äh, määrust eesmärkidega Äh, liigselt koormama. kordan, tähtis on just see, mida liikmesriigid ise oma programmidesse panevad. Äh, mingisuguseid äh, praktilisi piiranguid siin ei olegi. edasi, püsikarjamaade kohta me, oluline on, et me ei läheks siin tagasi, vaataksime, mida saame tulevikus ära teha üldisem definitsioon määrustest tuleks kasutusele võtta, liikmesriigid peaksid sellega samuti tegelema, artikkel kuuskümmend üheksa, maapiirkondade ettevõtlus, ma mõistan, mida te öelda püüate, aga meil on siin kaks poliitikat, ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika, ühest küljest ÜPP, teiselt poolt me arvame, et Äh, need poliitikad tuleb selgelt lahus hoida ja seetõttu ongi artikkel sedasi sõnastatud, nagu ta siin on. siis, äh, kuna mitmed äh, kõnelejad mainisid seda, siis palun võtke arvesse, et esimest korda pärast mitmeid aastaid on biomajandus jõudnud ka ÜPP eesmärkidesse, esimest korda. selles oleme samuti üsna avatud, oleme rääkinud äh, ringmajandust puudutavad arukad äh, spetsialiseerumist käsitlesime samuti, me võime seda, äh, selle tuua mitte ainult ÜPP alla, ÜPP-s on äh, selles ka võimalusi ette nähtud, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend siin me oleme rohkem kui kahekordistanud eelarvet ma ei tea, kas ma rääkisin nüüd kõigest, tõenäoliselt mitte, aga need olid minu peamised kommentaarid. lõpetuseks tahaksin veel öelda, et võttes arvesse uut rakendusmudelit, mis on samuti väga tähtis, proua Garcia Perez rääkis mm, regionaliseerimisest, piirkonnastamisest, komisjon on mitmel korral ka vastanud ning ütleksin seda nüüd, et me peame jääma siin äh, praeguse poliitika juurde, kuna meil on eesmärgid paika pandud, äh, tulemusnäitajad samuti, mida rohkem äh, subsidiaarsust on, mitte just eesmärkides, vaid eesmärkide rakendamises, siis seda rohkem me saame ÜPP kaudu ära teha. sellega ma ka lõpetaksin ja ütleksin, et tänu uuele rakendusmudelile on meil palju rohkem paindlikkust. muidugi komisjon ei ole selle vastu, kui liikmesriigid või kuidagi leitakse ÜPP jaoks rohkem eelarvevahendeid. aitäh teen ettepaneku, et muudatusettepaneku esitamise tähtaeg on kell kaksteist kahekümne üheksandal novembril. härra Roope, kas soovite äh, veel mõned äh, sõnad kokkuvõtteks öelda, palun tehke lühidalt. ja, labai ačiū, nesistengsiu giliai kalbėti. aitäh. ma ei äh, vasta väga põhjalikult, mul on väga hea meel, et nii elav arutelu aset leidis, tänan teid kõiki komment-, kommentaaride ja ideede eest, mõned ideed kattusid, esitleti erinevaid arvamusi, soovin tänada ka komisjoni. ma arvan, et meil on võimalik leida kompromisse ka raskemates küsimustes. mõne sõnaga strateegiakavadest endist, jah siin on oht, et meil on lõpuks kakskümmend seitse erinevat ÜPP-d, erinevat põllumajanduspoliitikat ja meil on vaja tagatisi, et see nii ei juhtuks. kui riigid hakkavad koostama strateegiakavu, siis see tähendab, et Äh, võivad äh, veel suureneda lahknevused liikmesriikide vahel. me oleme jõudnud äh, oma tööga sinna etappi, kus me peame nägema lähenemise tule, tulemusi. ÜPP-ga me oleme juba kakskümmend aastat püüdnud saavutada igal pool vähemalt keskmist. ma ei taha muidugi öelda, et me peame rohkem võtma ühelt riigilt ja andma mõnele teisele aga siin on võimalusi näiteks täiendava rahastuse leidmiseks. eriti meeldisid mulle ettepanekud, mis puudutasid maapiirkondade elavdamist ning eh, nende kohta ise ka midagi esitan. muidugi ei, me ei saa siin midagi täiesti uut eh, sisse tuua, me võime siin rääkida kaubandusest, eh, tootmisest, aga igal juhul me peaksime keskenduma kohalikule tootmisele, sellele, kuidas kasutada kohalikke toormaterjale kuidas metsandusaspekte arvesse võtta, kuidas luua eh, tingimused, et inimesed saaksid sama või eh, madalama hinnaga osta kohalikke tooteid, mille kvaliteet oleks vähemalt sama, kuidas tagada, et haiglad ja kauplused jääksid maapiirkondadesse, äh, tarneahelad lüheneksid? mõnes riigis kindlasti otsustatakse toetada teatud elanikkonnarühmi ma arvan, et äh, meil õnnestub ka suurendada nõudlust maapiirkondades tänu nendele meetmetele. maaelu areng, selle asemel, et äh, toetutakse ainult põllumajandustegevusele, peaks äh, rohkem tuginema koostööle, tõenäoliselt saaks ka ühtekuuluvusvahenditest ettevõtlust rohkem toetada et inimesed rohkem maapiirkondadesse pöörduks. suur tänu teile, ootan teie muudatusettepanekuid ning loodetavasti jõuame üheskoos väga hea dokumendini. aitäh! muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg on kell kaksteist kahekümne üheksandal novembril. jätkame põllumajandussektoriga käsitleme arvamuse projekti siin teises dokumendis, nimelt et ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire. see on äh, järgmine Agri raport, äh, mille jaoks valmistame ette oma arvamuse. meie raportööriks on härra Bogovitš. annangi teile sõna. Äh, hvala za besedo. <clears throat> Kot smo že aitäh, et mulle sõna andsite strateegiakavadest rääkides mainisin ise uut komisjoni ettepanekut. mõnes mõttes on see väga revolutsiooniline. selle ettepanekuga luuakse, tuuakse sisse üks ÜPP põhimõttelisemaid muudatusi pärast ÜPP loomist, kaasajastatakse poliitikat selleks, et see oleks tulevikukindel. mis on peamine muudatus? meil on siin äh, lähenemine, reguleeritakse kõike Brüsselis aga lähenemisega me peame siin silmas äh, tulemust, äh, see, tulemuste seiret, äh, samuti on prioriteediks keskkond, see tähendab, et liikmesriikide, liikmesriigid saavad rohkem lähtuda subsidiaarsusest ja suurema paindlikkuse seetõttu tänu sellele paindlikkusele on neil võimalik võimalikke tühimikke täita selleks, et vähendada liikmesriikide vahelisi erinevusi, seega mina olen nõus selle uue mudeliga. ma tean, et vahel äh, on siin lahknevad arvamused, aga minu arust on tähtis see, et liikmesriigid tunneksid rohkem omanditunnet siin. komisjon äh, seirab kõiki neid tulemusnäitajate kaudu, nagu juba öeldud ja me oleme näinud mitmeid dokumente selle kohta, mida seiratakse, mida mitte, nüüd põhjalikumalt. Äh, lihtsustamine, väiksem halduskoormus, see on uue äh, rakendusmudeli peamine eesmärk. me teame, et endine esimene ja teine sammas äh, on toodud kokku uues määruses ja riiklikul tasandil äh, tegeldakse nende küsimustega rohkem. tekib küsimus, kas äh, see lihtsustamine tuleneb otseselt sellest dokumendist või või sellise lihtsustamise tagajärjel liikmesriikide halduskoormus lihtsalt äh, suureneb. mis puudutab äh, seiret äh, põllumajandustootmisettevõtete üle, ma arvan, et kontrolle, auditeid peaks olema vähem. makse am-, ametite, asutuste ja Brüsseli poolt, miks mitte kasutada satelliitvõrgustikku, mis on loodud see oleks ju palju parem võimalus. me teame, et siin on väga palju küsimusi ja ka Kontrollikoda on tähelepanu juhtinud eh, sellele, et ehk ei ole strateegiakavad eh, praegu veel kõige selgemad. mis puudutab seda määrust, saan öelda, et äh, Äh, tuleb ka GMO määrust vaadata, seega on mitmeid aspekte, mida tuleb äh, arvesse võtta. me peame suurendama ühenduvust äh, omnibus määrusest, määruses on sellele tähelepanu juhitud ning me peame suurendama nii välist kui sisemist lähenemist ma arvan, et komisjon on paika pannud väga head eesmärgid. me teame, et praegu maapiirkonnas on tohutuid, e, tohutu suuri ettevõtteid ja seda tuleb kuidagi muuta, seetõttu oleme me siin lagesid paika pannud. E, muidugi võib e, siin arutada, kas see kehtib ühele liikmesriigile või mitmele, kas siin peaks kuidagi äh, mingi erandeid looma, kindlasti arutame seda veel põhjalikumalt. igal juhul peame jõudma selgete vastusteni. eile äh, agrikomisjonis rääkisime sel samal teemal ja tekkis küsimus, kuidas me saame neid vahendeid kasutada selleks, et toetada just neid, kes aktiivselt maapiirkondades tegutsevad, mitte ainult omanikke teisisõnu, vaid neid, kes just äh, tootmisega tegelevad. ma tean, et meil on siin mitmed poliitikad, regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika, aga kõik, kõigis nendes on territoriaalne mõõde olemas ja ka äh, Äh, liikuvus Euroopa Liidus ning seda tuleks arvesse võtta ka mitmeaastases finantsraamistikus. me teame, et on ette nähtud äh, kärbe ja selle tõttu võib, äh, see võib kahjustada ka nende eesmärkide saavutamist, mida me saavutada soovime. me teame, et Erasmusele on rohkem vahendeid ette nähtud, Horisont garantiiprogrammile, aga me peame vahendeid piisavalt suunama ka maaelu arengusse ja põllumajandusse. lisaks tuleb kuidagi lõpetada maapiirkondade massiline tühjenemine, äh, samuti ka rahvastiku liikumine vaesematest liikmesriikidest rikkamatesse nüüd äh, subsidiaarsuspõhimõtte toetuseks äh, saab öelda, et meil on vaja äh, poliitikat lihtsustada, liikmesriigid peavad võtma suurema vastutuse, et nad ei süüdistaks kõiges alati Brüsselit. liikmesriigid võivad selle vastutusega võtma loo, võtta loovama lähe, lähenemise, neil on juba üsna häid kogemusi ühtekuuluvuspoliitikas, me oleme näinud, et liikmesriigid suudavad äh, loovalt läheneda. nüüd me peame paika panema uued mehhanismid äh, programmide viivitustega seoses, kui äh, maaelu arengu või ühtekuuluvusvahendite kasutuselevõtt viibib, siis sellel on väga negatiivsed tagajärjed me ei saa lubada, et otsetoetuste väljamaksmine viibib, seetõttu olen ma siin et eh, teinud ettepaneku eh, kasutada üleminekuaega olen ka viidanud ÜPP kahesambalisele ülesehitusele ja ma arvan, et me ei peaks äh, kogu süsteemi reformima, kuna tegelikult süsteem ju toimib üsna hästi. mis puudutab näitajaid, tulemusnäitajaid äh,, äh, iga-aastaseid kontrolle, siis äh, siin vajavad samuti mõned küsimused täpsustamist. ning muudatusettepanekutest ma arvan, et parlamendile peaks jääma suurem roll mõnes küsimuses. kõiki neid sätteid tuleks reguleerida delegeeritud aktides, see tähendaks, et parlamendile jääks suurem roll poliitika rakendamisel. vähem rakendusakte Äh, rohkem delegeeritud akte par-, ning parlament, parlamendile peaks jääma äh, tõeline sõnaõigus. kui olukord ei ole nii, siis võib juhtuda, et ÜPP-d laiendatakse äh, nii palju, et see muutub riiklikuks poliitikaks. seega jaa, rohkem delegeeritud akte, palun. lisaks sellele peaks komisjon ÜPP rakendamisel parlamendile aru andma, parlament peab saama ülevaate sellest, mis äh, tegelikult toimub ja vajadusel saame siin ette näha ka muudatusi, nagu eelmisel aastal Omnibussi määrusega seoses. aga me peame jääma siiski realistlikuks, aasta kaks tuhat kakskümmend üks äh, ei ole rakendamiseks realistlik, siin peab olema kaheaastane üleminekuaeg. kui Brüsselis on kõik heaks kiidetud, eh, liik-, peavad liikmesriigid strateegiakavad eh, koostama, heaks kiitma, eh, looma täiesti uue IT-süsteemi ja täiesti võimatu on seda kõike teha juba aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. vähemalt kaheaastane üleminekuaeg peaks olema mis puudutab aruandlust, siis me teame, et äh, see äh, võib olla üsna kohutav, viisteist veebruar, võib-olla mitte, viisteist aprill oleks realistlikum, kui äh, soovitakse kvaliteetseid raporteid näha mis puudutab äh, erandeid seoses vääramatu jõuga, tuleb kindlasti sisse tuua ka, ka toetuse saaja surm või pikaajaline töövõimetus. loodusõnnetused on vahel ka vääramatu jõuna arvesse võetud ja seda tuleb erandite määramisel kindlasti arvesse võtta. proportsionaalsuse põhimõte on ka väga tähtis seitse miljonit toetuse saajat, neid ei tuleks äh, kohelda samamoodi kui ühtekuuluvusvahendite sadat miljonit äh, abisaajat. ma arvan, et me ei pea, ma ei arva, et me peaksime muutma tervet süsteemi, vaid võtma arvesse ka horisontaalsust. ja palun äh, ärge äh, koormake väiksemaid kasusaajaid liigse bürokraatiaga üle, aitäh! ootan pikisilmi ka muudatusettepanekuid ja ülejäänud arutelu. aitäh, see oli siis arvamus kogu põllumajandussüsteemi, äh, põllumajanduspoliitika süsteemi kohta. Äh, nüüd saab sõna variraportöör proua Perez, palun tehke lühidalt, keskenduge ainult sellele teemale ma tõesti teen äh, väga lühidalt, et aega kokku hoida. mul on kaks teemat ainult, mida ma soovisin tõstatada. esiteks, minu arvates on oluline äh, uuesti luua see kompensatsioonimehhanism. see on üsna lihtne, kui mõnel aastal äh, on öö, talunik maksnud rohkem või vähem, siis järgmisel aastal saab seda kompenseerida, saab korrigeerida, selleks ei pea ootama aastaid. me peaksime selles, sellise kompensatsioonimehhanismi seega uuesti looma. reform, millest me praegu räägime ja strateegilised kavad siis äh, territoriaalse äh, küsimuse puhul on teatud riikides äh, mitu sertifitseerivat üksust, me peaksime aga tagama, et, et oleks üks üksus, mis koordineerib kõikide teiste tööd. kui on regioonides erinevad sertifitseerimisüksused, et siis peaks olema üks, mis koordineerib kõikide nende teiste tegevust. aitäh. aitäh, järgmine variraportöör, härra Rope. palun tehke lühidalt me jätkame põllumajanduspoliitika arutelu, aga tehke palun lühidalt. Gerai, pirmininkė, labai ačiū, labai ačiū kollegai už pristatytą nuo-. aitäh kolleegile äh, tema arvamuse eest. mulle meeldivad siin paljud asjad ja kui mul on lisaettepanekuid, siis loomulikult esitan nad õigeaegselt, aitäh. see oli tõesti lühidalt, aitäh kas on veel kommentaare regi kolleegidelt? ei. siis ma annaksin sõna proua Porschmanile komisjonilt. suur tänu. väga huvitav oli kuulata äh, põllumajandusarutelusid ka teie komisjonis, mis puudutab horisontaalset määrust, siis piirduksin mõningate öö, kommentaaridega raportööri muudatusettepanekutele ja vastan ka proua Garcia Perezile. kõigepealt üleminekumeetmed. Te märkisite ära, et kaks tuhat kakskümmend üks on liiga vara. loomulikult on komisjonil alati olnud paigas see üleminekuaeg ja sellest, sellega, sellest oli plaanis rääkida ka liikmesriikidega veel, seega olge rahulikud, me äh, tagame, et see kõik rakendub õigeaegselt. mis puudutab otsetoetusi, siis neid arvestatakse aasta-aastalt tavaliselt ja me ei eelda, et siin mingisuguseid viivitusi tekib, mis äh, puudutab maaelu arengut, siis on oluline et meil uus programmiperiood oleks valmis, sest mõned liikmesriigid kulutavad oma praeguse programmiperioodi raha juba varem ära. sest äh, maaelu arengufondi rahade kasutamine ei ühti teiste fondidega, seega mõnedel riikidel võib juhtuda nii, et äh, rahad on otsas ja meil on vaja käivitada see uus fond kiiresti. seda tuleks ka üleminekuperioodi puhul arvesse võtta. raportöör mainis ka, et delegeeritud aktides peaks olema rohkem üksikasju sees, komisjon mõistab loomulikult, et äh, nõukogu soovib rakendusakte, parlament tahab delegeeritud akte, komisjon äh, üritab äh, vähemalt poole võrra vähendada seda tegevust võrreldes praeguse süsteemiga, ehk siis me soovime leida kuldse kesktee parlamendi ja nõukogu vahel, loomulikult läbirääkimistel sellest veel räägitakse. Te mainisite, raportöör, ka seda, et liikmesriikidel on vaja uusi IT-süsteeme. me soovime öö, äh, öö, äh, toetuda sellele, mis liikmesriikides juba olemas on, ehk siis me jätkame praeguste juhtimisametitega, haldusametitega äh, me soovime ära kasutada kõiki süsteeme, mis äh, äh, makseametites äh, juba praegu olemas on, kasutame ära siis seda, mis juba on. kontrollide puhul panime ette, et liikmesriikidel peab olema seiresüsteem, et nad saavad kasutada uut tehnoloogia, tehnoloogiat kontrollide jaoks Nad peavad tegema küll ka kohapealseid kontrolle, aga komisjon ei hakka nende arvu enam ette kirjutama. seega me tõesti keskendume tulemustele, mitte reeglite täitmisele öö, nii palju Re. liikmesriigid vastutavad, aga loomulikult komisjon toetab neid. ja lõpetuseks öö, paar sõna viieteistkümnenda veebruari kohta. viieteistkümnenda veebruari panime me ette sellepärast, et see on finantsmäärustikus nii kirjas selleks, et komisjon saaks eelarve täitmise kinnitamise parlamendilt ja nõukogult, peab komisjon omaenda aruande kevadel esitama, selleks on vaja viieteistkümnendaks veebruariks liikmesriikide poolset infot see vastab ka äh, uuele finantsmäärustikule, mis äh, jõustus teisel augustil sellel aastal. niisiis, komisjonil on vaja äh, liikmesriikide aruandlust mitte ainult arvete kohta, vaid ka kulude abikõlbulikkuse kohta. ja seetõttu ka see viieteistkümnenda veebruari kuupäev. ma mõistan, et mõningad liikmesriigid ütlevad, et seda on keeruline saavutada samas eelarveaasta lõpeb viieteistkümnendal oktoobril, seega asi ei ole ju nii, et nad peavad ootama kolmekümne esimese detsembrini ja siis äh, äh, aru andma viieteistkümnendal veebruaril juba. proua Garcia Perezile vastuseks, mis puudutab seda äh, korrigeerimist, on võimalik kasutada korrigeerimist, nagu te ütlesite, aga me ütlesime, et me mingisuguseid detailseid reegleid siia sisse ei pane, sest äh, seda otsustavad liikmesriigid ning äh, äh, siis see koordineeriv üksus, see on võimalik, aga see ei ole eraldi nõue komisjoni poolt, aitäh! suur tänu, väga olulised selgitused, härra Bogovitš, saate sõna kaheks minutiks või üheks? ei me ei soovi. minutist piisab, ma tahaksin tänada komisjoni selgituste eest. mis puudutab aruandlust, siis selle üle tuleb veel läbi rääkida, aga nagu ma ütlesin, ma ootan koostööd varjeraportööridega. jah, aitäh! tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas november kell kaksteist. kahekümne üheksas november kell kaksteist. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. järgmisena, järgmine päevakorrapunkt. see on regikomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust kolmteist null kaheksa, millega kehtest-, mis äh, on seotud Ühendkuningriigi Liidust väljaastumisega. meie raportöör on härra John Howard, äh, transport on, transpordikomisjon on juhtivkomisjon siin, nemad plaanivad hääletada kümnendal jaanuaril, seega me peame kiirendama natukene oma tööd kui me soovime oma arvamust õigeaegselt transpordikomisjonile esitada. seega plaanime hääletada kolmeteistkümnendal detsembril. seetõttu panin ma ka ette, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on lähemal, aga härra Howard, aitäh, proua esinaine, see on väga väike öö, õigustiku kohendus mida loodetavasti ei pea kunagi ka kasutama. Ühendkuningriigi potentsiaalne väljaastumine ilma vä-, väljaastumislepinguta tekitaks Briti suuruse au, Briti saarte suuruse augu Põhjamere ja, ja transpordikoridori ehk siis, et ei ole enam mingisugust loogilist teed, kuidas ühendada äh, niinimetatud Euroopa äh, maismaad ja Iirimaa saart, Iiri saart. komisjoni ettepanek on nüüd paika panna laevatu, laevandustee ja komisjoni ettepanek on määrata Antwerpeni Zeebrüge ja Rotterdami sadamad äh, saabumis- ja lahkumispunktidena, punktideks Iiri sadamad oleks äh, Cork ja Dublin. see algselt, alguses võib tunduda kummalisena, aga tuleb silmas pidada, et Le Havre ja Roscoff ja teised äh, sadamad, mis on lähemal, äh, neid ei peeta äh, sobilikeks, sest Le Havre kuulub teise koridori kui Iiri sadamad. seega selline määramine me, terve mõistus ütleb, et see määramine tegelikult väga ei mõjuta seda, kuidas liiklus liigub. sest tegelikult turg määrab kuid-, kuidas liikumine toimub. tuleb aga silmas pidada seda, et kui väljaastumislepingut ei, ei suudeta sõlmida, siis Dover, Dunkirk öö, äh, koridoril oleks juba piisavalt probleeme. Äh, ehk siis äh, see liiklus võibki sealt iseenesest juba kõrvale liikuda nii et ei peagi Calais Dunkirki, sest mõjud Calais ja Dunkirki piirkonnal oleks tõsised. ehk siis Calais ja Doveri vahel ei ole tänapäevases mõistes mingisuguseid tollikontrolle kunagi olnud ja ei kujutatagi ette, mida see äh, praktikas võiks tähendada, seega oleks mõistlik seda vältida samamoodi kui lepingut ei suudeta sõlmida, siis TNT koridor Iirimaa saarel, Iiri saarel ei jõua Põhja-Iirimaani, see peatuks Ühendkuningriigi piiril. kui äh, lepitakse kokku üleminekuperioodis ja sõlmitakse lahkumisleping, siis TNT koridor liigub ikkagi läbi äh, Suurbritannia saare äh, maismaakoridorina see peaks kestma siis kahe tuhande kahekümnenda aastani ja sellele järgneb siis veel jumal teab kui pikk üleminekuperiood. regionaalarengu komisjonil tuleks arvesse võtta ka, et siis tuleks ka üle vaadata ühenduste olemus Iiri saarelt Euroopa maismaale, tuleks üle vaadata need koridorid äh, siis. ning seda tuleks ka siin arvamuses mainida, ma arvan. suur tänu mind kuulamast! aitäh, aitäh! suur tänu selle inglasliku huumori eest kas härra Volgari asemel kedagi on äh, kohal ja teisi variraportööre ka ei ole, võib-olla hääletus kestis liiga kaua. komisjon, kas te soovite midagi lisada? ahah, ma lisaksin ühe asja, on mõistlik mainida, kui ma rääkisin siin Dunkirkist ja Kaleest, et nad on endiselt koridori määratud sadamad, aga nad on ainult lahkumissadamad, seega nende staatus ei muutu mõtlesin, et mainin seda ära. aitäh selle märkuse eest. komisjoni esindaja härra Holson, palun. aitäh, proua esinaine. ega mul suurt midagi lisada ei ole. Teie raportööri töö on täpne ja põhjalik. antud juhul üritame me lahendada öö, öö, selle katkestuse ohu, kui väljaastumislepingut ei sõlmita. me kõik loodame, et seda õig-, see õigustik ei jõustu kunagi. kui see jõustub, tõesti, siis komisjon soovib ületada selle lõhe Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahel, et valitakse kolm sadamat, välja, millel oli kõige tihedam liik, ühendus Iirim-, Iirimaaga. see ongi kõik, aitäh! suur tänu, kõik on selge, loodetavasti saate kohtuda variraportööridega ja jätkata tööd. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg võiks olla kahekümne kuues november kell viis õhtul, sest meil on öö, kiire tulenevalt Transpordikomisjoni hääletusest, seega kell viis õhtul, kahekümne kuuendal novembril. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Läheme päevakorraga edasi, koordinaatori otsuste heakskiitmine. regikomisjoni liikmed said koordinaatorite otsused kätte, mis võeti vastu eile. kas te olete nõus nende otsustega, otsustega, härra Van Nistelrooy? mul on väga keeruline midagi öelda, sest ma eile kohal ei olnud, aga jah, see protokoll on korrektne, aga teeme ühe märkuse, saatsime teile ka juba selle ära, aga ma loen selle ette. rahvapartei poolne märkus. punkt kahe Interraki punkt, äh, mis peaks minema hääletusele kahekümne teisel jaanuaril. rahvapartei soovib ära märkida, et Interraki äh, raportöör äh, soovib tõesti hääletust äh, kolmandal äh, detsembril. jah, aitäh, mina olen oma töö täna hommikuks teinud. aitäh, väga meeldiv märkus teie poolt paneme teie märkuse protokolli kirja. ja see sobitub meie ajakavasse, me liigume väga hästi edasi oma tööga MFF-iga seoses. kas on muid küsimusi tõstatada? ei. siis suur tänu, järgmine koosolek toimub kolmandal detsembril pärastlõunal kolmest alates. suur tänu ka tõlkidele nende töö ja toetuse eest ja riigikomisjoni tänane koosolek on lõppenud.